sead-, korrapärase seadusloome protsessi raames ja pealkirjad avaldatakse käesoleva istungi protokollis. ja nüüd jõuame käesoleva nädala tööplaani juurde. me võtsime kolmandal oktoobril vastu lõpliku päevakorra ja see päevakord on laiali jagatud. esmaspäeva kohta mul muudatusettepanekuid ei ole. teisipäev rahvapartei fraktsioon äh, teeb äh, ettepaneku esitada suuline küsimus komisjonile, mis puudutab äh, Leedu veoautode diskrimineerimist Vene tolli poolt Vene piiril. kes soovib sõna võtta seoses selle ettepanekuga, palun, härra Kaspari. austatud härra president, lugupeetud kolleegid. nüüd mõni päev tagasi Vene toll viis sisse diskrimineeriva kontrolli, mis puudutab äh, Leedu veokeid. tegemist on äh, lihtsalt äh, sigatsemisega enne tippkohtumist Leedus. tänase ennelõuna seisuga on Venemaa toll Euroopa Komisjoni eelnevalt informeerimata viinud sisse ka impordikeelu teatud Leedu piimatoodetele, on täiesti vastuvõetamatu, et Venemaa avaldab niimoodi nende meetmete kaudu survet Euroopa Liidu liikmesriigile eesistujariigile enne Euroopa Liidu tippkohtumist. loodetavasti te, kolleegid, toetate selle päevakorrapunkti lisamist. härra Svobod räägib ettepaneku poolt, palun ma toetan täielikult seda ettepanekut, on täiesti skandaalne, kuidas Venemaa siin kohtleb ühte liikmesriiki. loomulikult on see seotud ka Leedu püüdlustega seoses Vilniuse tippkohtumisega ja idapartnerlusega. ka Ukraina ja Moldova suhtes on võetud vastu ettepanekuid ja ka hiljuti ma käisin äh, Eesti-Vene piiril Narvas ja ma nägin, kuidas seal Leedu veokeid ja veokejuhte koheldakse täiesti tugevalt diskrimineerivalt ja seetõttu on õige, kui Euroopa Parlament võtab sõna selliste meetmete vastu. kas keegi soovib äh, sõnavõttu nende ettepanekute vastu? ei? siis äh, me hääletame ettepaneku üle ja kui te olete nõus, siis äh, teisipäeval pärast äh, Taiwan'i päevakorrapunkti paneme selle punkti päevakorda, kes on poolt, palun andke käe märku ja kes on vastu, erapooletud, siis on äh, see punkt päevakorda vastu võetud. proua Zimmer, palun. ja mis puudutab teisipäeva nüüd antud äh, küsimuses te küsisite, et kes on poolt ja siis te ütlesite, et äh, siis päevakorrapunkt tuuakse sisse pärast äh, Taiwan'i päevakorrapunkti, aga nüüd pilootide tööaegu puudutav päevakorrapunkt seetõttu lükkub edasi. pilootide tööaega peaks äh, me rääkima ka läbi äh, ajahetkel, kui veel piisavalt äh, saadikuid siin kohal on. ja proua Zimmer, teil on täiesti õigus, äh, teie poolt mainitud päevakorrapunkt lükkub tahapoole, aga ma ei tea, kuhu ma peaksin selle veel päevakorras panema. sellega olid ju ka kolleegid nõus, mul on küll väga kahju edasi kolmapäev rahvapartei fraktsioon teeb ettepaneku äh, muuta Vahemere rändepoliitika teemalist arutelu. uus pealkiri oleks äh, nõukogu ja komisjoni avaldused rändevoogude kohta Vahemere piirkonnas, äh, pöörates eriliselt tähelepanu traagilistele sündmustele Lampeduusa lähedal härra Jakolino soovib sõna sel teemal, palun. president. aitäh, president. Te ise tuletasite natuke aega tagasi seda meelde, et kakssada laipa on praeguseks tuvastatud Lampeduusa lähidest, lähistelt. paraku see nimekiri jät-, suureneb kindlasti kolmsada kuuskümmend laipo koguni, tegemist on tragöödiaga, mis toimus paar sammu saarest eemal. meie Rahvapartei eh, nimel oleme palunud seda arutelu, see toimub samal päeval, kui eh, president Barroso koos eh, volinik Malmströmiga lähevad nagu peabki sinna saarele, näitamaks välja oma solidaarsust ja tuge, meie institutsioonide tuge selle territooriumi ja nende rahvaste vastu ning meie paluksime, et me teeksime sammu tagasi, nimelt seda, et arutelu saaks toimuda kell viis, nii nagu oli alguses paika pandud sest on äärmiselt vajalik, et komisjon oleks kohal nii volinik Malmström kui ka äh, president Barroso. tuletan teile meelde, et homme on võimalik äh, kõrvutada, on võimalik siis, et ähm, nõukogu ja komisjon on samal ajal kohal ning äh, see on väga äärmiselt oluline, et saaks välja näidata meie solidaarsust, aitäh! suur tänu, härra Jakolino, kes räägib ettepaneku poolt, härra Svoboda, palun. härra president, ma olen arvamusel, et meil peaks arutelu kindlasti olema koos president Barroso ja volinik Malmströmiga. kogu Euroopa peab aitama neid inimesi ja ma loodan, et aidatakse ka neid kalureid, kes karistuse ohus, äh, päästsid inimesi, see äh, seadus tuleb Itaalias ära muuta, me ei saa ühest küljest valada siin krokodillipisaraid ja teisalt äh, viia kohtu alla neid inimesi, neid kalureid, kes aitasid põgenikke ja kõik need teemad tuleb tõstatada ka komisjoni presidendi ja volinikuga, tänan. suur tänu, kas keegi on selle ettepaneku vastu? proua Harms, kas te olete vastu? Te soovite rääkida resolutsioonist? ja palun. minu fraktsioon toetab äh, päevakorrapunkti äh, muutmist, aga härra Svoboda siin äh, tsiteeris Süddeutsche Zeitungit ja viitas sellele, et me siin äh, valame krokodillipisaraid. võib-olla siiski me jõuame sellest äh, pisarate valamisest äh, kaugemale ja tõesti muudame midagi ja seetõttu peaks selle päevakorrapunktiga käima käsikäes ka resolutsioon. suur tänu, Harms, nii et ettepanek on lisada sellele päevakorrapunktile ka resolutsiooni vastuvõtmine nii et vastu keegi ei olnud. üks hetk, te kohe, kohe saate sõna. nii et äh, meil äh, tuleb päevakorrapunkti uueks nimeks äh, nõukogu ja komisjoni sõnavõtud rändevoogude teemal Vahemerel ja nii edasi ja proua Harms lisaks pakkus välja, et me võtaksime vastu resolutsiooni. härra Jakolino soovib sõna, palun aitäh. nii nagu meie kolleeg Svoboda just ütles, siis ma äh, olen sellega nõus, et me peame oma toetust näitama ning kui ähm, praegu ei ole tegemist õigusliku või õigusloomelise küsimusega, vaid vastutuse küsimusega. me oleme selle poolt, et selline uurimus läbi viidaks, kuid praegu ei ole õige lahendus sellist resolutsiooni looma hakata, see võib pingeid tekitada, tegelikult meil ei ole vaja lahknevust selle teema puhul, meil on vaja ühtsust, et kõik oleksid ühel meelel selles küsimuses siin parlamendis härra Jakolino, ma hindan, et see oli sõnavõtt resolutsiooni vastu. proua Harms äh, rääkis resolutsiooni poolt, härra Jakolino vastu ja proua Zimmer, ma oletan, et teie räägite resolutsiooni poolt. ja ma toetan proua Harmsi ettepanekut, et äh, me võtaksime äh, vastu resolutsiooni, on aeg öelda konkreetselt, mida on vaja muuta. see puudutab nii Itaaliat kui ka Euroopa Liidu riikide vastutust äh, tervikuna, et lõpetada see ebainimlik olukord, mis praegu eksisteerib. niisiis, kõigepealt äh, hääletame kolmapäevase päevakorra muutmise üle, palun härra Soboda ma teen ettepaneku, et me võtaksime resolutsiooni vastu äh, oktoobri äh, lõpus oleval täiskogul. me peaksime ära kuulama komisjoni presidendi pärast seda, kui ta tuleb Lampeduusalt tagasi ja siis kahe nädala pärast peaksime koostama resolutsiooni. hästi. ma tulen kohe selle juurde tagasi. kõigepealt äh, hääletame selle üle, et me võtame päevakorrapunkti üldse päevakorda, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? ja ühehäälselt otsustatud. nüüd meil on äh, kaks äh, ettepanekut, resolutsioon käesoleval nädalal ja resolutsioon äh, oktoobri teisel täiskogu nädalal. proua Harms, palun ma usun, et äh, me võime kokku leppida, et kui oktoobri lõpus see resolutsioon äh, koostatakse, et äh, siis jah, me võiksime niimoodi teha, et see oleks võimalik. niisiis, nüüd on ainult üks ettepanek alles jäänud, resolutsioon oktoobri teisel täiskogu nädalal, kes on poolt, vastu, erapooletud siis on see otsustatud. rohkem kolmapäeva kohta muudatusettepanekuid ei ole. Äh, nüüd neljapäev. roheliste fraktsioon teeb äh, ettepaneku, et komisjon äh, esineks avaldusega teemal, mis puudutab Greenpeace'i aktivistide arreteerimist Venemaal ja proua Harms, palun teie sõna. seda taotlust ette valmistades ma juba märkasin, et kolleegid kardavad, et nüüd sel nädalal on meil liiga palju teemasid, mis on seotud Venemaaga, Moskvaga, aga minu arvates on antud juhul äh, tegemist meie seisukohavõtta võtuga Greenpeace'i teemal, mis on äh, suur valitsusväline rahvusvaheline organisatsioon äh, Beluga, Rainbow Warrior, Arctic Sunrise, kõik need laevad on asjast puudutatud. Nende laevadega on läbi viidud vägivallatuid äh, proteste ja nüüd süüdistatakse aktiviste piraatluses, äh, Hollandi valitsus on astunud äh, aktiivseid samme Greenpeace'i aktivistide toetuseks ja meie peaksime neljapäeva pärastlõunal seda teemat ka käsitlema ja vastu võtma ehk resolutsiooni oktoobri teisel täiskogul kes soovib rääkida ettepaneku poolt? mitte keegi? kes on ettepaneku vastu? palun. You, um... suur tänu, härra president, enne kui ma vastusõnavõtt on, tahaksin rõhutada, et tegemist on olulise teemaga, nii et me ei ole selle vastu, et Greenpeace'i ja Venemaa küsimus on väga oluline, kuid ma tahaksin kolleegidele siiski välja tuua selle, et neljapäeva hommikul on esitatav, tuleb esitamisele eh, suuline küsimus Venemaa kohta ja see on võimalus tõstatada see oluline küsimus ning arutelus eh, ka see läbi viia, aitäh suur tänu, proua McInnes. nii et see oli sõnavõtt ettepaneku vastu. hääletame kõigepealt Roheliste fraktsiooni ettepaneku üle, et äh, meil oleks komisjoni avaldus äh, neljapäeval esimese päevakorrapunktina vastu võetud. kes on poolt? vastu? erapooletud? minu arvates tagasi lükatud, aga kontrollime üle. elektrooniline hääletus ja hääletamine on alanud. kas kõik kolleegid on hääletanud? kas kõik on nüüd hääletanud? siis on hääletamine lõppenud tagasi lükatud. proua McInnes, palun põhjendage veel oma alternatiivset ettepanekut. We... tahtsin selgitada, et me peaksime selle punkti viima arutelu või suulise küsimuse arutelu sisse, mis toimub Venemaa üle. kas te olete nõus sellega, et sellest küsimusest saab osa arutelust äh, neljapäeva hommikul? Ja, ist, äh, ich, Frau McInnes, ich sehe Ihre proua McInnes, ma saan aru teie ideest, aga me tegelikult käsitleme neljapäeval seal hoopis teistsuguseid küsimusi, neid ei saa omavahel kokku segada. ja proua Harms, protseduuriline küsimus veel. võib-olla lepiksime siis kokku et äh, ka see äh, teema oleks päevakorras äh, kahe nädala pärast. see on väga oluline ka nende jaoks, kes valmistavad ette Hollandis hagi, mis esitatakse rahvusvahelisele merenduskohtule. ja see on väga oluline ka arreteeritutele. proua Harms, ma luban, et ma panen selle punkti äh, täiskogu päevakorra projekti ja kui äh, fraktsioonide esimehed äh, selle kinnitavad, äh, siis lepime kokku, millal täpselt see punkt arutlusele tuleb. nii, rohkem muudatusettepanekuid ei ole, siis käesolevaga on päevakorra projekt kinnitatud. nüüd jõuame esimese päevakorrapunkti juurde, mis puudutab Euroopa CO2 turgu kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, see on suuliselt vastatav küsimus.